Äh, kallid sõbrad, meil on üsna pikk hääletus ees. kui tohib, siis äh, palun käitume täna väga organiseeritult, sest et hääletuse peale läheb vähemalt kaks ja pool tundi, väga pikk hääletus. aga enne puhkust võime me seda teha, et oma tööga ühele poole saada. ja alustame eh, jällegi proovihääletusega, sellepärast et mõned teist eh, on kohti vahetanud. nii et, et me peame veel kord kontrollima, ma alustan hääletusega ja palun vajutage nuppu. kuulge. hästi. palun hääletage. and I close the vote. nüüd on hääletus lõppenud. jah, süsteem toimib, nii et, et läheme siis järjestikku raportite juurde. kõigepealt küberjulgeoleku akt. meie raportöör on proua Niibler ja ta soovib sõna võtta lugupeetud esimees, suur aitäh, suur aitäh Äh, tahtsin tänada kõiki oma kolleege kõikidest fraktsioonidest toetuse eest ja väga hea koostöö eest, mis meil kuude jooksul oli. me tõesti kompromisside kallal nägime väga suurt vaeva, nii et, et suur aitäh äh, kõigile ja tahaksin kogu südamest tänada ka sekretäriaati, ilma sekretäriaadita, äh, kes meid toetas kogu selle pika perioodi jooksul, kompromisside koostamise jooksul, ei oleks meil õnnestunud seda tulemust saada. nii et, et suur aitäh kõigile, kes selle väga olulise teemaga töötasid ja ootan nüüd head hääletustulemust, aitäh! aitäh, raportöör! me peaksime iga ITRE komisjoni koosolekut alustama sellega, et ütleme, et ilma sekretäriaadita me ei oleks kuhugi jõudnud, nii et, et ma olen teiega täielikult nõus. nii et, et suur aitäh ja läheme nüüd hääletuse juurde libe üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaks, kolm, kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. IMCO kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus poolt, kuus ja seitse koos, need kompromissid hääletame koos, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss üheksa poolt. protseduuriline küsimus, kompromiss kaheksa. lugupeetud president, ma vaatan, et väga paljud inimesed ei ole hääletanud, kas te võiksite aeglasemalt teha, sest minul näiteks ei ole hääletuskaarti üldse. Uh. kas te saaksite natuke aeglasemalt hääletada? paljud inimesed ei ole suutelised nii kiiresti hääletama. okei, okei. Um, hästi, kompromiss kaheksa ka, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kuuskümmend üks ja libe viiskümmend on kaks muudatusettepanekut, kolmsada kuuskümmend üks ja libe viiskümmend on identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. IMCO viiskümmend üks poolt, vastu, veel üks kord, IMCO viiskümmend üks poolt, vastu, kontrollime hääletus on lõppenud. üks hääletaja üle aru. sotsiaaldemokraatidel üks hääletaja üle aru. nii, nüüd on kõik korras, hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. IMCO viiskümmend üks on vastu võetud, eelarve kümme poolt vastu. kontrollime seda ka hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. muudatus nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kuuskümmend kolm poolt, vastu jah, kolm kuus kolm langeb ära ja me hääletame kolm kuus nelja kolmsada kuuskümmend neli poolt, vastu. kontrollime seda. tõenäoliselt lükati tagasi, aga parem on kontrollida. kolmsada kuuskümmend neli, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kolmsada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada kuuskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada kuuskümmend seitse poolt, vastu. kontrollime, kolmsada kuuskümmend seitse. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmsada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada kuuskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. IMCO viiskümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. IMCO viiskümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. IMCO viiskümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kolmsada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada seitsekümmend kaks poolt, vastu. kontrollime seda. kolmsada seitsekümmend kaks. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmsada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime seda siiski. hääletus on lõppenud. kallid kolleegid sotsiaaldemokraatide ridades, te ei tõstnud oma kätt võtta, ma ei saa niimoodi kontrollida, kas te hääletate või ei. kolmsada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, kontrollime ka seda. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. IMCO viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda ka hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. kolmsada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. kontrollime ka seda. hääletus on lõppenud tagasi lükatud, kolmsada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi, vastu võetud, kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kaheksa poolt, vastu. kontrollime seda, nelikümmend kaheksa. hääletus on lõppenud tagasi lükatud kolmsada üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime ka seda. kolmsada üheksakümmend üks. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmsada üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmsada üheksakümmend kolm koos IMCO kuuekümne ühega poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, eelarve kaksteist poolt, vastu üks, erapooletud, vastu võetud, libe viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. eelarve kolmteist poolt, vastu, erapooletud. vastu võetud, eelarve neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud eelarve viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, eelarve kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kaksteist poolt,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 viis, viis, seitse ja viis, viis, kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viissada kuuskümmend poolt, vastu. kontrollime. viissada kuuskümmend. hääletus on lõppenud. vastu võetud IMCO üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. teeme veel kord, IMCO üheksakümmend kuus poolt, vastu, kontrollime. hääletus on lõppenud. vastu võetud kaks identset muudatusettepanekut, viissada kuuskümmend kolm ja viissada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viissada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viissada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viissada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, IMCO üheksakümmend seitse poolt, vastu. kontrollime seda. tulemus ei olnud päris selge see on vastu võetud vist, aga hääletus on nüüd lõppenud. jah. võib-olla äh, ma tõesti hääletan liiga kiiresti, sest ei tõsta lihtsalt käsi. kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viissada seitsekümmend poolt, vastu niisiis, muudatus äh, kaheksakümmend kolm võeti vastu, seega me peaksime kohe minema libe kuuekümne kahe juurde, kõik ülejäänud muudatusettepanekud langevad ära niisiis libe kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viissada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viissada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viissada seitsekümmend kuus poolt, vastu, kontrollime seda, viissada seitsekümmend kuus. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud kontrollime seda. kaheksakümmend neli, hääletus on lõppenud. vastu võetud, viissada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viissada kaheksakümmend viis koos viiesaja kaheksakümne kuuega, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viissada kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viissada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, IMCO äh, sada kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viissada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, viissada üheksakümmend poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, viissada üheksakümmend üks koos IMCO saja neljaga poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kaks muudatusettepanekut, viissada üheksakümmend kolm ja IMCO sada viis koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm muudatust koos, viissada üheksakümmend neli, viissada üheksakümmend viis ja IMCO sada kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viissada üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, IMCO sada seitse poolt, vastu kontrollime. sada seitse. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. vastu võetud. viissada üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viissada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. MK sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. jah, me kontrollime IMCO sada kaheksat. sada kaheksa. hääletus on lõppenud. vastu võetud, viissada üheksakümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, IMCO sada üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuussada poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, IMCO sada üksteist poolt, vastu, kontrollime hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kuussada kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuussada neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuussada kuus poolt, vastu kontrollime. tulemus ei olnud selge. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kuussada seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, IMCO sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuussada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuussada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuussada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kakskümmend piss poolt, vastu. kontrollime. kompromiss kakskümmend piss. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. üheksakümmend kaks poolt, vastu. kontrollime. üheksakümmend kaks hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuussada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuussada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuussada kakskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kuussada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuussada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuussada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuussada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, IMCO üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, IMCO kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend viis poolt, vastu, kontrollime. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, eelarve üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kaks identset muudatusettepanekut, IMCO neli ja libe kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. eelarve kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viis poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, sada kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, IMCO seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, libe kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üheksa poolt vastu, kontrollime, sada üheksa. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, eelarve kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, IMCO üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, libe seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, eelarve neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, libe üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada neliteist ja libe kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, eelarve viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. sada kaheksateist. hääletus on lõppenud vastu võetud. kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, libe üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend kolm poolt, vastu, vastu võetud. libefoot neliteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakskümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, kontrollime, sada kolmkümmend kaheksa hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 vastu võetud. sada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, IMCO kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud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 sada kaheksakümmend üks poolt, vastu. kontrollime, sada kaheksakümmend üks. hääletus on lõppenud. vastu võetud. neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaheksakümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu sada kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, IMCO kakskümmend viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend kaks poolt, vastu. kontrollime, sada üheksakümmend kaks. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, IMCO kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üheksakümmend kolm poolt, vastu erapooletud, seda tuleb kontrollida. sada üheksakümmend kolm. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend viis poolt, vastu kontrollime sada üheksakümmend viis hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. IMCO kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja sada üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja lõpphääletus selle raporti eelnõu osas muudetud kujul, tegemist on nimelise hääletusega, hääletus on alanud. ja nüüd on hääletus lõppenud. ülekaalukas enamus, õnnitlused raportöörile ja nüüd hääletame selle üle, kas alustada institutsioonide vahelisi läbirääkimisi kodukorra reegel kuuskümmend üheksa C, see on ka nimeline hääletus, hääletus on alanud. ja nüüd on hääletus lõppenud. ja jällegi ülekaalukas enamus, õnnitlused proua raportöörile. ja aitäh kõigile variraportööridele tehtud töö eest ja aitäh ka kogu komisjonile. tegemist oli väga olulise teemaga, küberjulgeolekuga. Yes, uh... nii, kodukorraline märkus. jah, see on lõpphääletus siin, enne kui lähme täiskogu hääletuse juurde oktoobrikuus ja ma tahaksin tänada kõiki fraktsioone suurepärase koostöö eest variraportööre ja assistente, loomulikult ka oma assistenti ja ma tahaksin tänada ka sekretariaadi hindamatu abi eest ning lisaks kõigele ma tahaksin väga tänada ka meie esimeest, sest tema on näidanud, et ta on suure pärases vormis pärast kaheksat pikka kolmepoolset läbirääkimiste vooru. seega suur tänu teile kõigile veel kord, aitäh well,! Uh, uh um... suur tänu, kallis raportöör. ma tunnen pärast iga trialoogi ennast üha paremini, eriti kui need lõpevad uh, kell neli hommikul, siis saab minna televiisorit vaatama ja vaadata jalgpallimängu mis, mida on mängitud tunde varem, seega minu jaoks on see suurepärane olukord. aga nüüd on Pilar teemaks Euroopa elektroonilise side seadustik. läbirääkimised olid väga keerukad, meil oli kokku kaheksa kolmepoolset kohtumist. kõik kestsid kolm-neli-viis tundi, viimane läbirääkimine kestis kaksteist tundi isegi, seega küsimuse all on ka eelarvelised teemad, näiteks raamprogrammid või muud, mis on ka väga keerukad, seega me peaksime olema komisjonina selleks valmis, aga need kaheksa trialoogi, väga keerulised läbirääkimised, aga Bulgaaria eesistuja on väga palju ära teinud ja enne seda eelmine eesistuja, seega kokku on sellega olnud seotud kolm eesistujat. nüüd hääletame äh, vastavalt reeglitele kuuskümmend neli F, äh, esialgne kokkulepe, elektrooniline hääletus loomulikult ning äh, hääletus on lõppenud. suurepärane, väga suur häälte enamus, aitäh, õnnitlused raportöörile ja kõikidele variraportööridele. see oli tõesti suurepärane tulemus, seda ei olnud kerge saavutada. mis puudutas siis ka ligipääsu spektrumile, mis on määrava tähtsusega, kõik olid, kõik teemad olid väga olulised, seega õnnitlus kogu komisjonile. nüüd lähme edasi mis puudutab elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti loomist. Evgen Tošenovski oli meie raportöör, palun, raportööril saab sõna. Eh, eh, suur tänu, aitäh, härra juhataja, ma tahaksin tänada ta kolleege, variraportööre ja kõigepealt tänaksin kolleegi Pilar de Castillo Veerat, sellepärast et väga oluline oli neid seoseid säilitada nende kahe teema puhul ja samal ajal tahaksin tänada ka sekretäriaati suurepärase koostöö eest. see oli väga keerukas, tehniline teema ja assistentide olukord oli äärmiselt keeruline, et need kaks teemat omavahel pidevalt siduda. seega ma arvan, et tegemist on väga hea tulemusega ja tahaksin ühtlasi tänada ka Euroopa Komisjoni, kes aitas meil jõuda tehniliste kompromissideni ning tagas, et need oleksid õiguslikus mõttes korrektsed ja suur tänu, et olite meiega kuni kella kolmeni hommikul, ma tean, et see oli keerukas, aga tänu teie kõigi toetusele oli see jälle suurepärane tulemus ja veel kord, Pilar suur,, suur-suur tänu sulle, see töö oli väga keeruline. Sami była, była świetna i to bardzo dobrze, żeśmy równolegle diskutowali e, obe-. me oleme seda teemat juba korduvalt arutanud, me oleme neid mõlemaid teemasid arutanud ja me tahaksime need samaaegselt ka lõpetada tahaksime pidada triloogi, kus siis mõlemad äh, määrused lõpetatakse. see oleks suur tulemus, suur aitäh suurepärase töö eest nüüd lähme elektroonilise hääletuse juurde, nimeline hääletus, mis puudutab äh, mitteametlikel trialoogil sõlmitud kokkulepet. hääletus on avatud, hääletus on lõppenud üks Rahvapartei hääl on üle. vabandust, nüüd on kõik korras. nii, suurepärane, palju õnne raportöörile, suur toetus jälle, õnnitlused ka variraportööridele suurepärase koostöö eest, lähme edasi. energiatõhusus on järgmine teema. nüüd, mis puudutab jälle esialgse kokkuleppe hääletust kodukorralise märkusena, nagu te teate, meil oli alguses kaks raportööri, härra Kerek ja hiljem siis liitus Miroslav Pohhe. kuna meie oleme demokraatlik parlament, siis on oluline, et mõlemad äh, raportöörid saavad sõna, kui nad soovivad. Miroslav, kui sa soovid, aga kõigepealt siis äh, härra Kerik aitäh. E, tahaksin kodukorra kohta midagi ütelda, ma tahaksin seda hääletust edasi lükata, sellepärast et läbirääkimised institutsioonide vahel e, ei ole veel sisuliselt toimunud. minu arvates on energiatõhususe alane ette ettepanek, äh, see määrus, mis puudutab energiatõhusust, äh, seda tuleks äh, käsitleda niimoodi, et me energiat kokku hoiaksime, aga praegu ei ole siin kokkuhoiuga mingit pistmist, siin on sisuline viga, energia säästmisel ei ole energiatõhususega mitte mingisugust seost Äh, seda määrust tuleb muuta, arvestades just nimelt tõhusust äh, sõnad äh, säästlik, säästmine tuleb siia sisse panna nii pealkirja kui, kui ka põhjenduspunktides kolm ja neli selles tekst, tekstis. jah, võib-olla säästmine ja tõhusus mõnede jaoks tähendab ühte sedasama asja, aga seaduse silmis ei tohiks see sama olla see eesmärk äh, kakskümmend kolm protsenti säästu tähendab äh, sedasama, mis äh, kolmkümmend kaks protsenti tõhususe tõusu, see on nii-öelda lõppsääst, see ei ole tõhususe eesmärk ja mõnede jaoks on sellest väga raske aru sisenda, aga mõisted on tegelikult väga olulised seadustes Äh, kui me tahame otsuseid langetada, siis me peame alasi teama, milline, milline on selle seaduse mõju ja negatiivne mõju, äh, mis nendel mõistetel, mõistete ärasegamisel võib olla, tähendab muuhulgas ka seda, et äh, varustuskettide puhul need kolm esimest elementi jäävad tähelepanuta ja ainult turule pööratakse tähelepanu. ma palun, et see märkus protokolli sisse kantakse aitäh, me paneme selle protokolli ja nüüd ma paluksin raportööri äh, härra Puhhel sõna võtta. Thank you, Jersey. Good morning, colleagues. Uh, you know, it is a bit difficult for me to uh, to somehow uh, discuss with Mr. Geer. nüüd äh, härra Kirik on ka meie fraktsiooni liige arutasime seda, et kommenteerida seda avaldust. ma arvan, et enamus siin kojas ja ka raportööride, variraportööride hulgast, suur tänu neile paindlikkuse eest. läbirääkimised olid äärmiselt keerukad, minu jaoks ühed keerukamatest, kus ma olen kunagi osalenud ja juuni lõpus lõpuks jõudsime kokkuleppele. ma arvan, et me võime täna kohe hääletada, sellepärast et nõukogu ja komisjon kiitsid äh, selle heaks ja ka kõik variraportöörid. ma tahaksin neid kõiki tänada ja ka ähm, suur tänu ähm, komisjoni selge sihi eest ning ka Bulgaaria eesistujat. Nad tegid tõesti palju ära. suur tänu kõigile, me võime hääletada täna suur tänu. aitäh, ma saan aru, et see on raportööri ettepanek, härra Puhhe ettepanek, et me läheme hääletuse juurde. Teie teate seda raportit, raportöörina te olete selle teemaga kursis ning kui lubate, siis protokollis on ettepanek, nii nagu härra Kerek selle tegi ning äh, protokolli saab kirja, et see on härra Kerge ettepanek. seega mina tahaksin, Miroslav, sind toetada, sellepärast et sa mainisid veel kord ka Euroopa Komisjoni. nii nagu kolleeg Niibleri ja Pilari puhulgi Mm, ning ka Evženi puhul, sest Euroopa Komisjoni toetus oli tõesti hindamatu, seega suur tänu ja aitäh ka järgmiste teemade puhul, mida me siin täna käsitleme, suur tänu juba ette, sest Euroopa Komisjon on täna siin meiega, mitte kõik pea, aga kaks peadirektorit äh, peadirektoraatidest on meiega alati siin ja ka volinikud on eh, väga sageli siin kohal ja see aitab läbirääkimistele palju kaasa, seega ma tahaksin tänada kõiki raportööre ja toetada neid, sest te tõesti ütlesite, et Euroopa Komisjoni osalus, peadirektorite, volinike osalemine oli väga tähtis, seega suur tänu. Lähme nüüd energiatõhususe raporti juurde ja hääletame vaatame esialgse kokkuleppe üle, tulenevalt reeglist kuuskümmend üheksa F, elektrooniline hääletus loomulikult, nimeline hääletus. ja hääletus on lõppenud suur häälte enamus jälle kiidame tulemuse heaks, esialgne kokkulepe, mis on mitteametlik hommikul institutsioonide läbirääk-, institutsioonide vahelisel läbirääkimisel kokku lepitud. nüüd lähme edasi. taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamine uuesti sõnastatud. Jose Blanco Lopez, raportöör, kas soovid sõna, palun? suur tänu, härra juhataja. mina tahaksin kõigepealt tänada teid nende läbirääkimiste nii hea juhtimise eest ja tahaksin tänada ka Envirat, kes on meiega koostööd teinud sekretariaadi poolt. oleme väga tihedat koostööd teinud ka kõikide variraportööridega, Turmes, kes enam siin ei ole, Paloma ja teised ja tahaksin tänada veel kord kõiki, sest et meil on valitsenud väga suur usaldus ja koostöövaim ja ma tahaksin tänada ka Krissi ja oma assistente Antoni ja Pavelit ja ka komisjoni volinik Kanietet ja tema meeskonda ja ka Paulat, Antoniot, Francescot ja Annat komisjoni meeskonnast. ma arvan, et meil oli väga konstruktiivne koostöö, vastastikune usaldus on olnud selle edukuse võtmeks ja võitleme kliimamuutustega ning me oleme olnud oma ülesannete kõrgusel ja oleme valmistunud järgmiseks kliima tippkohtumiseks, saame öelda, et me oleme kõik teinud, mis võimalik. nüüd kodukorraline märkus veel. jah, meil oli kahetunnine hääletusaeg aega on vähe, meil ei ole vaja neid Oscari vastuvõtukõnesid siin pidada, me kõik teame, et kõik on teinud oma parima, kõik on töötanud väga kõvasti, kas me võime lihtsalt alus, asuda hääletamise juurde, palun uh,? suur tänu. võib-olla jah, me käsitleme seda kui Oscari auhinda aga ma nõustun sinuga, võib-olla see ei ole õige, aga mis siis teha? Lähme nüüd edasi. taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamine. mingit muud äh, preemiat meil siin ei ole. nii, Jose Blanco Lopez, hääletus äh, esialgse kokkuleppe leppe osas kuuskümmend üheksa F nimeline hääletus, hääletus on avatud. ja hääletus on lõppenud. üks sotsiaaldemokraatidest on üle, nüüd on kõik korras. hääletus on lõppenud. jälle suure enamuse heakskiit. Lähme, me kõik teame seda kõike hääletus äh, kordub täiskogul pärast suvepuhkust. see on ju iseenesestmõistetav. nii, head sõbrad. see oli väike paus meie raskes töös. ei olnud midagi, see oli fantastiline, suurepärane, aga nüüd väga pikk hääletus, kestab tund aega. seega oleme nüüd selleks valmis. raportöör on Jakob Talunde uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite heitenormid. ja meil on väga pikk hääletus seekord. seega see võtab aega. aga alustame siis kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kümme, mis puud-, konkureerib kompromiss kaheksaga. muudatusettepanekud üks, kaks, kolm, vabandust, üks, kaks, kolm, seda peame kõigepealt hääletama, sada kakskümmend kolm, sada kolmkümmend kaks tagasi lükatud, kompromiss kümme, nimeline hääletus, elektrooniline hääletus, sest me peame seda kontrollima, kompromiss kümme, kontrollime üle. hääletus on lõppenud. vastu võetud, väga hea. niisiis, lähme kohe muudatusettepanek seitseteist juurde ja muudatusettepanek neli, vaatame neid koos, poolt. ootan, ootan veel kord, seitseteist ja neli, seitseteist ja neli koos, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üks, viis, kuus, viis koos, poolt, vastu, tagasi, see on tagasi lükatud. nüüd tagasilükkamise puhul lähme sa-, üks viis viie juurde. sada viiskümmend viis, üks viis viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seekord. nüüd kompromiss üksteist poolt, vastu. kontrollime. see oli väga napp. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss üheksa, elektrooniline hääletus. kompromiss üheksa hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd sada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üks seitse kaheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. üks, seitse, üheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. sada seitsekümmend üheksa. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaks muudatusettepanekut koos, kakskümmend ja sada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. jah, kontrollin. kaks muudatusettepanekut. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, sada kaheksakümmend üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli muudatusettepanekut koos, kakskümmend üks, üks, üks, kaheksa, neli, üksteist ja sada üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend viis poolt, vastu ebaselge. sada kaheksakümmend viis. sada kaheksakümmend viis. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada kuuskümmend seitse, sada kuuskümmend kuus koos poolt vastu. kontrollime, kontrollime kaks hääletus koos. tagasi lükatud sada üheksa, nüüd äh, tagasi lükatud kaks mõttes, et üks, üheksa, üks, üks, kaks poolt vastu. kontrollime hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks muudatusettepanekut, kakssada kuus, kakssada seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolm muudatusettepanekut, kakskümmend kolm, kakskümmend üheksa, esimene osa ja kaksteist poolt, vastu. kontrollime, vabandust peame kontrollima veel kord. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nüüd neli muudatusettepanekut. kakssada kolmteist, neli, viis ja kuus, kõik koos poolt, vastu. peame kontrollima, vabandan hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada seitseteist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolm poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Uh, it was few pages before amendment 153 and 1. Yes, I put it on the list. Good, yeah. So all of them, uh, six of them. kuus langevad ära ja nüüd lähme kakssada kakskümmend kolm muudatusettepanek poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, kakssada kakskümmend viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss neli poolt, vastu. kontrollime, see on ju kompromiss. kompromiss neli, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kakssada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kakssada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. kakssada kakskümmend üheksa, kontrollime selle üle, teine osa, kakssada kakskümmend üheksa, teine osa hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend poolt, vastu. peame selle ka üle kontrollima kontrollime kakssada kolmkümmend. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakssada kolmkümmend üks poolt, vastu kakssada kolmkümmend üks, kakssada kolmkümmend üks poolt, vastu erapooletud. kontrollime aga see oli sama. ma vabandan, kakssada kolmkümmend ja kakssada kolmkümmend üks on identsed, seega see on tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend kaks poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud. niisiis, sul oli õigus, ei pea seda hääletama. kakssada kolmkümmend kolm poolt vastu nii, kordan üle, kaks, kolm, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada nelikümmend poolt, vastu, erapooletu, kontrollime üle, kakssada nelikümmend. hääletus on lõppenud. vastu võetud neli muudatusettepanek kakssada nelikümmend üks, kakssada kaks, kolm, neli, kes on poolt, vastu? kontrollime viis muudatusettepanekut korraga. ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud nüüd kolm muudatusettepanekut, kakssada nelikümmend neli, viis ja kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada nelikümmend seitse poolt, vastu. kontrollime, kaks neli seitse, kakssada nelikümmend seitse. hääletus on lõppenud tagasi lükatud kakssada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. keegi käsi ei tõsta, keegi ei suuda otsustada, hääletame siis elektrooniliselt. kaks, neli, kaheksa, kakssada nelikümmend kaheksa. hääletus on lõppenud võib-olla peaksite käe, kätt vahetama, ühe käega on väga piinarikas, saate võib-olla vahepeal kätt vahetada, siis on lihtsam. järgmised tund aega vähemasti vähe., kaks, neli, üheksa poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, kakskümmend neli poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, kompromiss viis poolt vastu erapooletu, kontrollime üle, kompromiss viis, kompromiss viis ja nüüd on hääletus lõppenud. nii, see on vastu võetud. kakssada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada viiskümmend kaheksa poolt, vastu. kontrollime kakssada viiskümmend kaheksa, täpselt nii, kakssada viiskümmend kaheksa, hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakssada viiskümmend üheksa poolt, vastu. peame jälle üle kontrollima, sest see erinevus oli väga väike. kakssada viiskümmend üheksa, hääletus on lõppenud tagasi lükatud seekord, tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kakssada kuuskümmend seitse, ebaharilik olukord, ja kakssada kuuskümmend kaheksa koos, vastu, erapooletud vastu võetud, kompromiss kuus elektrooniline hääletus, palun hääletage, kompromiss kuus. hääletus on lõppenud. vastu võetud. Lähme edasi. kakssada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, peame kontrollima. ja hääletus on lõppenud. vastu võetud seekord. nüüd lähme edasi. kakssada seitsekümmend, kakssada seitsekümmend üks, poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud kakskümmend seitse poolt, vastu. kontrollime, kakskümmend seitse. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. Some pages ago kompromiss üksteist lükati tagasi, seega kaksteist langeb ära ja läheme seitsmenda juurde, elektrooniline hääletus, kompromiss seitse. hääletus on lõppenud. vastu võetud nüüd siis kakssada kaheksakümmend kaks poolt, vastu. palun kontrollime elektrooniliselt. kakssada kaheksakümmend kaks, elektrooniline kontroll, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kakssada kaheksakümmend neli poolt, vastu erapooletud. keegi ei taha käsi tõsta, peame kontrollima. kakssada kaheksakümmend neli, kakssada kaheksakümmend neli. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kakssada kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, palun kontrollime kakssada kaheksakümmend viis. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakssada kaheksakümmend kuus poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, samasugune enamus. nüüd kaks koos, kaks kaheksa seitse ja üheksakümmend kuus poolt vastu, erapooletud kontrollime kaks muudatusettepanekut kakssada kaheksakümmend seitse ja üheksakümmend kuus hääletus on lõppenud. vastu võetud kaks, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nüüd kakssada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend, kolmkümmend üks koos poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, mina ei tea, kolmkümmend kaks. kolmkümmend kaks, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. Lähme edasi mõned muudatusettepanekud veel, kõik koos, koor-, kaheksa, kakssada kuni sada neliteist, kaheksa muudatusettepanekut korraga poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. järgmisena kuus muudatusettepanekut, kolmkümmend kolm kuni kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd lähme edasi. viis muudatusettepanekut koos, aga need kõik langevad ära, kuna sada viiskümmend neli ja sada viiskümmend kuus ei leidnud toetust ja ka sada seitsekümmend seitse, seega lähme edasi kolmsada kakskümmend üheksa, ilmselt järgmisel lehel, kolm, kaks, üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm, kolm, üks poolt, vastu, tagasi lük-, ei, kontrollime, kolmsada kolmkümmend üks, kolmsada kolmkümmend üks. hääletus on lõppenud vastu võetud. hea, et kontrollisime. kolmsada kolmkümmend üks. Lähme edasi kohe. kokku seitse muudatusettepanekut. kolmsada viiskümmend viis kuni kolmsada viiskümmend seitse. kõik langevad ära, sest sada viiskümmend neli ja sada viiskümmend kuus ja üks ei võetud vastu, seega järgmine muudatusettepanek, mida me hääletame, on kolmsada kuuskümmend kaks, kolmsada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. vabandust, kolmsada kuuskümmend kaks. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, kolmsada kuuskümmend neli poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend poolt vastu, heaks kiidetud, nelikümmend üks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend kaks poolt vastu, erapoolt vastu võetud, nelikümmend kolm, nelikümmend neli koos, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, kaks muudatusettepanekut. hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend seitse poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, nel-, nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üks, viiskümmend kaks, viiskümmend kolm langevad ära, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nüüd viiskümmend üheksa, viiskümmend üheksa poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, siis kuuskümmend üks, kuuskümmend kaks langevad ära, ku-, vabandust, Yeah, 1.5, yeah. yeah. Was that the budget? So 61 needs to be voted because this was accepted. Six. It is enough that five. Yeah? Yeah. Okay. That is advice that we should vote 61 and. 61, 62. me peame hääletama mõlemaid muudatusettepanekut. niisiis. võib-olla rap- raportöör võiks ka nüüd midagi öelda, kui te olete valmis. muudatusettepanek kuuskümmend üks, hääletame muudatusettepanekut kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaks langeb ära, kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud vastu võetud. seitsekümmend üks langeb ära. sama reegli põhjal nagu ennegi, kuuskümmend üheksa nüüd poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kaks poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud kuus ja seitsekümmend kolm poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, seitsekümmend neli, seitsekümmend neli. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kaheksa poolt, vastu võetud, erapoolet-, vastu võetud, kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, kaheksakümmend, kontrollime, kaheksakümmend sotsiaaldemokraadid üldse ei hääletanud. kaheksakümmend hääletus on lõppenud, loomulikult. Te peate kätt tõstma, palun. kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kaheksakümmend, kaheksakümmend kolm, seitse langevad ära. nüüd kolm identset, kaheksa, kaheksakümmend kuus ja kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli muudatusettepanekut, üheksa kuni üheksakümmend üks. poolt, vastu, kontrollime. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. nii. üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada neli poolt, vastu, vastu võetud kompromiss neli A vastu võetud. üks, üks, kaheksa poolt vastu, erapooletud, kontrollime üle sada kaheksateist. ja hääletus on lõppenud. vastu võetud sada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nii, kodukorraline märkus, härra raportöör, enne kui läheme lõpphääletuse juurde, härra Talundee, suur tänu, vararaportööride nimel ma paluksin paari minutit, et seda arutada fraktsiooniti, kuna hääletus oli nii keeruline uh,. Thank you very much uh.... suur tänu, kaks kaheminutiline paus, paus kaks minutit nagu ikka enne lõpphääletust, kui on mõni fraktsioon sellise ettepaneku teinud Had... ma vabandan, sest ma pidin endale kohvi tellima. ma tõesti vabandan. või teile kõigile, ma saan aru, kõigil on kohvi vaja. hea küll. ma üritan seda järgmise pausi ajal teha. hääletame. lõpphääletus, lõpphääletus, nimeline hääletus. hääletus on avatud Final vote. lõpphääletus nimeline. Jakob Talunde, raportöör. hääletus on lõppenud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. okei okay. uh,. Thank you very much, dear friends. suur tänu, sõbrad. Lähme järgmise raporti juurde. raporti eelnõu meie raportöör on äh, proua Rebecca Harms. meil ei ole väga palju aega, kaksteist kolmkümmend tõlgid lõpetavad oma töö. ja nad tahtsid äh, edastada oma deklaratsiooni. kui saab, siis praegu väga lühidalt, me oleme valmis kuulama tõlkide sõnavõttu käimas on kolmekümne kuues protestiaktsiooni päev parlamendi administratsiooni poolt ühepoolselt kehtestatud töötingimuse vastu ja sellega seoses lõpetame me töö täna täpselt selleks ette nähtud ajal. täname mõistva suhtumise eest. Uh, see tähendab, et kaksteist kolmkümmend me lõpetame, seega väga palju aega meil enam ei ole, aga hääletusi on veel palju. ma ei tea, kas me saame hakkama, aga üritame, suur tänu koostöö eest. nüüd äh, proua Harms, mis puudutab äh, Euroopa Aatomienergiaühenduse teaduse koolitusprogrammi aastatel kaks tuhat üheksateist, kaks tuhat kakskümmend, muudatusettepanek seitseteist poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend kaks ja sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. kaks muudatust. hääletame kahte muudatusettepanekut. hääletus lõppes. vastu võetud, mõlemad sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend viis poolt, vastu, kontrollime. hääletus lõppes. tagasi lükatud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 vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, sada nelikümmend kolm. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, sada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. sada nelikümmend kuus. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud nüüd on äh, eraldi hääletus sada nelikümmend seitse, esimene osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. teine osa, kontrollime teist osa. hääletus lõppes. tagasi lükatud sada nelikümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend poolt, vastu, kontrollime, sada viiskümmend. vastu võetud, sada viiskümmend üks poolt, vastu erapooletud vastu võetud, kakskümmend neli tagasi lükatud, sada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud. ma ei tea, kontrollime palun, sada viiskümmend viis. hääletus lõppes. kakskümmend kuus ja sada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viiskümmend üheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. hääletus lõppes. tagasi lükatud, väga selgelt tagasi lükatud, sada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend kolm poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda. sada kuuskümmend viis. hääletus lõppes. tagasi lükatud, sada kuuskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. ma ei saa hästi aru, kontrollime üle, sada kuuskümmend seitse, sada kuuskümmend seitse. hääletus lõppes. tagasi lükatud, sada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitsekümmend kolm poolt, vastu kontrollime, sada seitsekümmend kolm, sada seitsekümmend kolm. hääletus lõppes. tagasi lükatud, sada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend ja sada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kolmkümmend üks ja sada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kolmkümmend kaks ja sada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kolmkümmend kolm ja sada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. vabandan, peame seda kontrollima sada kaheksakümmend kaks. hääletus lõppes. vastu võetud. ja nüüd muudatus kolmkümmend neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend viis poolt, vastu. ma ei ole kindel, kontrollime selle üle. sada kaheksakümmend viis, hääletus lõppes, see on tagasi lükatud, sada kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend seitse poolt, vastu, taga, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kuus poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kaheksa poolt, kolmkümmend kaheksa ja sada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kolmkümmend üheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend üks ja sada üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kaks ja sada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend viis ja sada üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kuus ja sada üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend seitse ja sada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend üheksa ja sada üheksakümmend üheksa poolt, vastu. kontrollime seda nelikümmend üheksa ja sada üheksakümmend üheksa. hääletus lõppes. see on tagasi lükatud. viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kui ma õigesti aru saan ja viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kaks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda, kakssada kaks. hääletus lõppes see on vastu võetud. kakssada kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend neli ja kakssada neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada seitse poolt, vastu. kontrollime, kakssada seitse. kakssada seitse. hääletus lõppes vastu võetud kakssada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kaheksa ja kakssada üheksa koos poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend üheksa ja kakssada kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend üks ja kakssada üksteist poolt, kuuskümmend üks ja kakssada üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kuus kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend neli, kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kaheksa, kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, seitsekümmend poolt, vastu. kontrollime, seitsekümmend. kontrollime muudatus seitsekümmend, hääletus lõppes. tagasi lükatud, seitsekümmend üks, osade kaupa hääletus, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa teine osa langeb ära, sest varasemaid muudatusi ei võetud vastu, seitsekümmend kolm, head kolleegid, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks, poolt, vastu, erapooletud, seitsekümmend kaheksa, seitsekümmend kuus poolt, vastu, kontrollime, seitsekümmend kuus kontrollime muudatust seitsekümmend kuus. hääletus lõppes. tagasi lükatud. seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, seitsekümmend neli. hääletage muudatusettepanekut seitsekümmend neli, hääletus lõppes. hääletus lõppes tagasi lükatud. nüüd äh, seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, seitsekümmend üheksa. hääletus lõppes. tagasi lükatud, kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend kolm poolt, vastu, kaheksakümmend kolm, kontrollime seda, kaheksakümmend kolm hääletus lõppes. tagasi lükatud kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kaheksa poolt. üks hetk. kaheksakümne seitsme juurest peaksime edasi liikuma kaheksakümne üheksa juurde poolt. kaheksakümmend üheksa poolt, vastu palusin teil hääletada punkti kaheksakümmend üheksa. kaheksakümmend üheksa, kas olete nõus, et hääletame seda? kas see võeti tagasi? seda me ei teadnud. proua Moody ja Balsitis võtsid tagasi oma muudatusettepaneku, seega ettepanekut kaheksakümmend üheksa me ei hääleta, hääletame üheksakümmend poolt vastu, erapooletud, kontrollime. üheksakümmend, kontrollime seda. hääletus lõppes, tagasi lükatud, üheksakümmend, üheksakümmend üks, üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend viis poolt. kontrollime muudatust üheksakümmend neli. paluti kontrollida üheksakümmend nelja. hääletus lõppes. tagasi lükatud. nüüd muudatus üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse ja üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd liigume edasi muudatusettepaneku kaheksa juurde ja sada kaks. hääletame neid koos poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksa ja sada kolm koos poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. sada viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuus poolt, vastu. ma pole kindel, sada kuus, kontrollime. hääletame elektrooniliselt hääletus lõppes vastu võetud. sada seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kümme ja sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitseteist poolt, vastu, kontrollime seda, sada seitseteist. hääletus lõppes üsna selgelt on see vastu võetud, sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend poolt, vastu, kontrollime, sada kakskümmend kontrollime sada kakskümmend, hääletus lõppes.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 neliteist ja sada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viisteist ja sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda, palun. kontrollime sada kakskümmend seitse. hääletus lõppes see on tagasi lükatud. kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja lõplik hääletus äh, raporti projekti kohta, see on nimeline hääletus, hääletus algas nimeline hääletus ja nüüd hääletus lõppes. see on vastu võetud, õnnitlused äh, proua raportöörile. Teie raporti vastuvõtmise puhul see ei olnud lihtne. Te olete alati nii viisakad, kuid äh, te korraldasite mulle tegelikult täieliku tuumakatastroofi Äh, mina olen siin äh, koosoleku korraldaja, nagu te teate, mida ma selles osas nüüd siis teha saaksin? enamus otsustas küll ettevaatlikult, kuid minu jaoks on see üsna katastroofiline, kuid äh, vaatame hiljem muudatused täpsemalt üle, aitäh. Uh, well, as usual in the European Union we disagree in many nagu Euroopa Liidus tavaks, siis äh, mitmetes punktides äh, me oleme küll eriarvamustel, kuid äh, demokraatia peaks siinkohal küll võidutsema, ma siinkohal küll vabandan, aga tegemist oli demokraatliku hääletusega, kaitseme demokraatlikke põhimõtteid, te tunnete neid väga hästi ja liigume nüüd edasi järgmisena alternatiivkütuste taristu kasutuselevõtt Euroopa Liidus, aeg tegutseda. kompromiss üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss nii kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 nimeline hääletus algas. hääletus lõppes. ja valdav enamus on poolt hääletanud, see on vastu võetud, õnnitlused raportöörile ja variraportööridele. nüüd äh, järgmine raport. Äh, Jens Kaier ähm, Euroopa Liidu kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta üldeelarve, kõik jaod, muudatusettepanekud väga oluline teema. proovime eh, hääletada, proovime lõpetada hiljemalt kaksteist kolmkümmend. kakssada kümme poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakssada üksteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kaksteist poolt, vastu. kontrollime kakssada kaksteist. hääletus lõppes. tagasi lükatud. üsnagi selgelt, vabandust. viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud see oli koos kahesaja neljateistkümnega, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada üheksateist ja kakssada kakskümmend koos poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd plokina hääletame kaheksat muudatusettepanekut kuni seitsmekümne kuuest kuni kaheksakümne kolmeni poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm muudatust, sada kolmkümmend kaheksa, sada kolmkümmend üheksa, sada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, järgmine plokk kolm muudatust, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks, kaks, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, mulle tundub, et see on vastu võetud, aga kontrollime seda igaks juhuks. kakssada kakskümmend üheksa. hääletus lõppes. see on hoopis tagasi lükatud. sada kaheksakümmend kolm. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, plokihääletus üks siin on äh, umbes kümme muudatust poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. plokihääletus number kaks, siin on palju rohkem muudatusi, kümme lehekülge, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud And now we go two, three, four in nüüd kakssada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada nelikümmend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 on nad kõigega lõpetanud, nii et äh, minu vasakul käel ei toimu üldse mitte mingit hääletamist. nii et kakssada nelikümmend viis läheb elektroonilisele kontrollimisele. kakssada nelikümmend viis. hääletus algas. nii, ja hääletus lõppes tagasi lükatud. kakssada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. aitäh, kakssada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakssada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks viis kaks poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kaks viis kolm poolt, vastu ähm, kaks viis viis poolt, äh, <laughs> vastu erapooletud, tagasi lükatud. kakssada viiskümmend kuus on tagasi lükatud, kakssada viiskümmend seitse poolt, kakssada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, e-, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada viiskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks kuus neli poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kakssada kuuskümmend neli võeti vastu, kakssada kuuskümmend viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kuuskümmend seitse. ainult kakssada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada seitsekümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakssada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nii hmm see oli väga oluline hääletus, millega me just lõpetasime, see on järgmise aasta eelarve teemaline. edasi saab sõna raportöör proua Sofia Sokorafa. määrus, millega muudetakse liikmesriikide struktuurireformide toetamist. esiteks hääle, nimeline hääletus, komisjoni ettepaneku tagasilükkamine. nimeline hääletus ja see on väga oluline, hääletus algas ja hääletus lõppes. see lükati tagasi, komisjoni ettepanek lükati tagasi ja nüüd lõplik, see on lõplik hääletus rohkem me selle raporti puhul mitte midagi ei hääleta. ja nüüd lähme viimaste teemade juurde. Ähm, äh, meie raportööriks on äh, Liiv Virnik. tegemist on siis direktiivi muutmisega, kes on poolt vastu, erapooletud. mulle tundub, et lükati tagasi, aga igaks juhuks kontrollime. viiskümmend neli. viiskümmend neli. lõpetan hääletuse, hääletus on nüüd lõppenud. viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu, et viiskümmend kuus poolt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 vastu erapooletud, vastu võetud seitsekümmend kaks, poolt vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaksteist, poolt vastu. me peame kontrollima, kompromiss kaksteist. hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd seitsekümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss neliteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kolm poolt. kompromiss neliteist on vaja kontrollida, kontrollime siis. kontrollime kompromissi neliteist. see on väga hea mõte, et me seda kontrollime, nüüd on hääletus lõppenud. vastu võetud suure, mitte väga suure häälteenamustega, aga ikkagi kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend neli poolt, vastu. kontrollime ka, kaheksakümmend kolme kontrollime. ei, ei, ikka kaheksakümmend nelja kontrollime. jah, loomulikult. kaheksakümmend neli, hääletus on lõppenud tagasi lükatud kompromiss viisteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kuus poolt, vastu, tagasi lükatud. kompromiss kuusteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss seitseteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend kaks poolt vabandust, üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend kaks poolt, vastu, tagasi lükatud, üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss üheksateist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, sada kaks poolt, vastu, kontrollime sada kahte, sada kaks. hääletus on lõppenud see on tagasi lükatud, sada kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada kümme poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud sada üksteist poolt, vastu erapooletud. kontrollime seda sada üksteist. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viisteist poolt, vastu, kontrollime seda, sada viisteist hääletus on lõppenud. tagasi lükatud sada kuusteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada seitseteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud viisteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud seitseteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend kaks poolt, vastu. kontrollime, sada kakskümmend kaks. kontrollime saja kahtekümmend kahte, hääletus on lõppenud tagasi lükatud, sada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend neli poolt, vastu. kontrollime sada kahtekümmet nelja. hääletus on lõppenud. vastu võetud sada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend neli A, kompromiss kakskümmend neli A. kontrollime elektrooniliselt, kakskümmend neli A. palun hääletage, sest tegemist on kompromissiga, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud ja kompromiss kakskümmend neli poolt, vastu kontrollime seda ka elektrooniliselt. tulemus ei olnud päris selge, hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud. nii, nüüd sada kolmkümmend üks poolt, vastu. kontrollime. ma lõpet-, hääletus on lõppenud see on tagasi lükatud sada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. esimees sada kolmkümmend kaks, vabandust, esimees. me peaksime lõpetama, austades tõlkide õigusi, meil ei ole aegu lõpetada ja me peame jätkama ilma tõlketa. tegemist on demokraatia ja tõlkide õiguste kaitsega, kui me jätkame pärast äh, poolt ühte, anname teistele väga halba eeskuju. mina rohkem ei jää uh,. Uh, uh praegu on veel kaksteist kakskümmend üheksa, mitte kaksteist kolmkümmend aga äh, paari minuti pärast võite selle märkus teha ja siis me saame lõpetada, aga nüüd on kell kaksteist kolmkümmend ja tõlgid vabandavad, aga lõpetavad töö, kuna käimas on meie protestiaktsioon parlamendi administratsiooniga. okei okay,, dear friends, okei okay., okei okay,, dear friends, slightly too early you started this discussion because we could finish at least this page. Sorry, madam uh,.